procediamo ora alle dichiarazioni di voto ja jätkame nüüd äh, hääletuste selgitustega. ma tahaksin paluda kõik, et kõik saadikud lahkuks saalist, äh, kui te ei ole huvitatud hääletuste selgitusest. Vi informo di aver ricevuto numerose richieste di dichiarazione di voto. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et ähm, me oleme saanud väga palju taotlusi hääletuse selgitamiseks, aga me saame äh, koosolekut pidada ainult äh, neljateist neljakümne viieni, selleks et äh, oleks võimalik valmistada ette istungit, mis algab kell kolm ja ülejäänud hääletuste selgitusi on võimalik ähm, esitada homme või kirjalikult ja me alustame Moisa raportiga, ma palun kõigilt vaikust kes ei ole huvitatud äh, hääletuste selgitustest, äh, palun lahkuge vaikselt. härra Boltšak, üks minut. pane mistupredsedo, ja see on přesvědčen o tom, že sice můj hlas zde není. Ma olen veendunud, et äh, mu sõnumit väga palju ei kuulata, aga ma siiski tahaks rääkida ma toetan äh, Moldova Vabariiki. Moldova äh, kodanike jaoks on see väga oluline. see äh, kokkulepe, mis vastu võeti, on lähenemisprotsessi kulminatsiooniks, nagu ma arutelus, mis järgnes assotsieerimislepingu vastuvõtmisele, ütlesin, viisalihtsustus äh, ja partneri staatus ning tollimaksud, kõik need küsimused on äärmiselt olulised, need võimaldavad sada viiskümmend miljonit ähm, kokkuhoidu Moldova eelarve jaoks ning äh, mul on väga hea meel selle üle, ma, mul on väga hea meel Moldova Vabariigi edu pärast. aitäh ja nüüd saab sõna härra Džambaski lugupeetud kolleegid, ma toetasin äh, jõupingutusi toetada Moldova Vabariigi, sellepärast et äh, see on väga oluline ja väga õige on aidata seda riiki, kuna äh, kasu on palju suurem kui kulud. komisjon arvas, et mitte ühelegi liikmesriigile sellest negatiivset mõju ei tulene ja meie toetus Moldova Vabariigile on poliitiliselt äärmiselt oluline. tegemist on minimaalsete põllumajandustoodete impordikogustega, see ei mõjuta kuidagi Euroopa Liidu turgu ning lisaks sellele me aitame Moldova väiketootjaid, kes kannatavad Venemaa embargo all ning ähm, tule ning tollimaksude eest sisse tulev raha oleks nagunii olnud väga väike. tegemist on äh, ka žestiga Bul Bulgaaria vähemuse aadressil Moldovas nii et äh, nad näevad, et me ei ole neid unustanud ja et me toetame Moldova liitumist Euroopa Liiduga. aitäh ja sõna on härra Pospišil. Micro, micro, please kõnelejal pole mikrofoni. härra president, ka mina toetan seda muutust eh, ühepoolsete kaubandussoodustuste osas Moldova Vabariigi suhtes. mul on väga hea meel, et meil on võimalus Moldovat toetada, et me saame välja saata selge signaali, et Moldova ei ole üksi Vene Föderatsiooni kõrval. Moldova tahab olla Euroopa Liidu partner ja õige on see, et Euroopa Liit vastab sellega, avades oma turud Moldova põllumajandustoodetele ning aitab Moldovatel ellu jääda majanduslikult ning poliitiliselt ja ajada iseseisvat välispoliitikat. tegemist ei ole lihtsalt majandusliku ähm, sammuga, vaid tegemist on olulise poliitilise signaaliga, me toetame äh, riiki, kes äh, soovib ajada sõltumatut äh, ja vaba välispoliitikat. ma tervitan seda sammu ja tulevikus ma loodan, et Moldova on Euroopa Liidu jaoks äh, tugevaks partneriks, aitäh. sõna härra Kellil. ma räägin jälle iiri keeles mina osalesin selles arutelus eile ja igatahes suhtun sellesse väga positiivselt ning ma tervitan seda otsust, mis langetati, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt viissada viiskümmend üks oli selle eh, ettepaneku poolt ja ma arvan, et see on väga suur toetus. me tõepoolest toetame niimoodi Moldovat, eriti just väike eh, põllumehi, kes eh, saavad nüüd vabalt eksportida oma juur- ja puuvilja, nad ei saa seda Venemaa poliitika tõttu eksportida Venemaale ja nüüd võtame meie selle puu- ja juurvilja oma turule, aga nii nagu ma ka eile ütlesin, kui sõber on hädas, siis tuleb teda aidata ja me tõepoolest taas, tahame näidata, et me suudame aidata oma naabreid, kui nad on eh, hädas. nüüd on jõulud peaaegu käes ja ma arvan, et see on väga tore kingitus neile. ja jätkame härra Depree raportiga ja sõna saab härra Jaar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 võtan siis praegu selle katsena pärast, annan teile terve nimekirja. aitäh, härra juhataja, nagu inimesed igalt poolt siin kojast, toetan ka mina igasuguseid meetmeid, mis tugevdavad Moldova äh, suveräänsust ja Bessarabia inimeste läänepoolne orienteeritust, aga on üks küsimus, mis läheb kaugemale poliitilisest sfäärist. nüüd me laiendame ühisturgu äh, sellele ähm, äh, ulatuslikule vähearenenud põllumajanduslikule alale Dnestri ääres Äh, äh, see äh, annab inimestele tihtipeale tuuakse kokku liikumisvabadus ja vaba kaubandus Euroopa Liiduga. et ei saa ligipääsu Euroopa turgudele, kui ta ei ole Brüsseli poliitilise struktuuri osa. nagu me teame, siis peaaegu iga riik Euroopas, Makedoonia, Kanali saared, Norra, Liechtenstein, Andorra, kõik on osaks Euroopa turust, samas aga nad ei pea olema Euroopa Liidu liikmed et Suurbritannia ise üksi oleks ainuke riik, millel ei oleks piira-, piiramatut kaubandust, kui me lahkume Euroopa Liidust, siis see on küll pettus. ma tahtsin kasutada viimaseid seletuste selgitusi selleks, et äh, kiita eelarvekomisjoni ja öelda, et me oleme äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarvega loonud eelduse, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve oli võimalik vastu võtta ja see oli küll vajalik, aga teisalt on see alati äh, väga murettekitav, meil on küll tagatud korralik rahastamine, me rahastame liik-, enda liikmesriikide osamaksetest ning äh, käibemaksuvahenditest, äh, aga ikka ja jälle on äh, meil tegemist tõsiasjaga, et liikmesriigid unustavad ära oma osamaksete õigeaegse tegemise ning me jõuame jäl-, ikka ja jälle samasse olukorda, et äh, meil on maksmata arveid. aitäh. aitäh, teil äh, on äh, võimalus rääkida ka paranduseelarve projektist number kolm. Te olete kolm korda sõna soovinud saada. aitäh, ma saan kohe jätkata siit. ma tahaks paluda, et Ehm, kahe tuhande neljateistkümnenda ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvega me lõime eeldused selleks, et me kõik, ma mõtlen siin nüüd komisjoni, parlamenti, aga ka eelkõige liikmesriike, et me kõik keskenduksime sellele, et me need äh, maksmata arved, mis on kogunenud ja mis äh, on kogunenud mitte sellepärast, et Euroopa Parlament kontrollimatult raha kulutaks, vaid äh, sellepärast, et meie liikmesriigid ei maksa oma äh, osamakse õigel ajal ära. ma tahaksin paluda, et liikmesriigid seda teeks, et me lepiks kokku sellises menetluses, kus osamaksed, milles kokku on lepitud, makstaks ka õigeaegselt ära ja selle hulka kuulub ka see, et äh, õigeaegselt makstakse ära ka need tasumata osamaksed, mida veel ei ole tasutud. Äh, sõna saab äh, proua Moletitš. aitäh. maksmata arvete hulk kasvab pidevalt alates kahe tuhande kümnendast aastat on jõudnud juba kahekümne kaheksa miljardini Ehm, ning äh, liikmesriikide maksmata osa on väga suur, äh, meie eelarve ei tohi olla sellises olukorras, uus äh, edasilükkamine suurendab usaldamatust Euroopa Liidu vastu ning sellepärast ma toetasin praegust eelarvet me olime näinud ette äh, rahade suurenemise nelja koma kahe miljardi äh, võrra ja suur osa sellest läheb arengufondide jaoks, mis on väga olulised meie liikmesriikide jaoks. aitäh ning paranduseelarve projekt number neli. proua Ruiz. aitäh ma räägin nii kaua Vahemerest, kuni me jõuame äh, rahuldava olukorrani. Vahemeres on hukkunud äh, kümned äh, tuhanded inimesed, aga veel rohkem neist on jõudnud Euroopasse ning see näitab, kui keerukas on rändeolukord meie liikmesriikides. me peame leidma lahenduse äh, me peame analüüsima rände põhjuseid ning peame nägema ette legaalsed rändevõimalused ning meil on vaja ka äh, tegeleda äh, rände päritoluriikidega ning me peame mm, vältima seda, et tekiks vägivald äh, läbikukkunud riigistruktuuride tõttu ning me peame tagama selle, et ränne Euroopa Liitu toimuks nii, et austatakse inimeste inimõigusi, me peame mõtlema globaalselt ja tegutsema kohalikul tasandil, me peame tegelema äh, rändeküsimustega kohalikul tasandil ka Euroopa piiriregioonides, minu meelest on see äh, asendamatu, et meil oleks terviklik rändekäsitlus. härra Jaar, palun. aitäh, ma tahaksin viidata sellele, et äh, meil õnnestus äh, vastu võtta paranduseelarve projekt kaks, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta osas, me saime kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve, et meil ei tekkinud äh, likviidsusprobleeme ja tänu, selle eest oleme tänu võlgu parlamendi äh, läbirääkijatele, kes leidsid võimaluse et Euroopa Liit endiselt jääb maksujõuliseks, see oleks olnud ka tohutu Ähm, löök meie imagole, kui me ühelt poolt soovime rääkida uutest äh, investeerimisprogrammidest, teisalt ei suuda me maksta ära oma arveid ja üks näide sellest, kui tore võiks olla maailm, kui liikmesriigid äh, maksaksid oma osamaksud õigel ajal ära, meil, me saime vähem äh, Äh, tulusid, kuna äh, kogu rahvatulu vähenes ja käibemaksu äh, tulud olid väiksemad, aga me saime rohkem trahve, trahvitulusid, nii et maailm oleks veelgi parem, kui liikmesriigid õigel ajal maksaksid ära oma osamaksed e-, Euroopa Liidu eelarvesse. ja me jätkame nüüd paranduseelarve projektiga number viis, härra Šoltes, palun ta ei ole kohal ja sõna saab härra Begin. proua Begin, palun. ka teda ei ole kohal, siis saab sõna proua Mureti. aitäh hoolimata kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas kokkuleppele jõudmisest ei saa olla äh, me rahul, sest parlament hääletas küll selle poolt, äh, kuna me oleme vastutustundlikud aga meie äh, raportöör äh, proua Kardia Zabal Rubial ja Itaalia eesistuja nägid väga palju vaeva, aga me arvame, et eelarvevahenditest ei piisa, sest äh, nõukogu endiselt on Prantsusmaa ja Saksamaa ja Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi mõju all, aga me vähemalt äh, suutsime vältida maksu jõulisuse kriisi, vähemalt saavad toetust kõige olulisemad projektid nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Erasmus pluss, aga üldiselt äh, tuleb äh, täielikult muuta kogu eelarvemenetlust, sest meil on väga palju probleeme sellega. proua Maletitš, palun. ma hääletasin selle paranduseelarve poolt kus äh, nelikümmend kuus koma viis miljonit eurot äh, olid ette nähtud selleks, et äh, aidata Kreekat, Sloveeniat ja Horvaatiat seoses looduskatastroofidega. Ähm, ning ning äh, üleujutused Horvaatias äh, sundisid kodudest lahkuma väga paljusid inimesi ning kakssada üheksakümmend üks äh, miljonit oli kahjude kogusumma. Euroopa Solidaarsusfondist anti üle kaheksa miljoni euro ja see ei võimalda kõrvaldada kõiki kahjusid Horvaatias selleks on vaja kasutada teisi vahendeid selleks, et aidata ohvreid. kolleeg Plenkovitšil sõna. looduskatastroofide jada tabas Sloveeniat, Horvaatiat ja Kreekat ning põhjustas palju kahjustusi taristule nii avaliku sektori varadele kui eraisikute varadele. väga oluline on, et see paranduseelarve aitaks meil kahjusid kõrvaldada. Horvaatias see kindlasti ka nii läheb ning need kaheksa koma kuus miljonit, mis äh, Horvaatiale antakse, võimaldavad meil aidata neid piirkondi, keda see, need äh, probleemid kõige rohkem tabasid. aitäh, tahtsin öelda, et äh, seadusandja esimene instinkt kriisi puhul on sirutada käsi oma rahakoti poole, aga tegelikult tähendab see teie rahakoti poole pöördumist. iga kord, kui tekivad sellised katastroofid, on vastuseks alati kulutada kellegi teise raha, mis äh, võimaldab teil olla väga üllas ja väärikas, aga mitte mingit kulu teile endale sellega ei kaasne. soovitan midagi kolleegidele siin igalt poolt kui sellised halvad uudised teid liigutavad, siis palun sirutage enda tasku poole, mitte oma valijate poole. ja ma ei ütle seda mitte ainult retooriliselt, vaid üks konkreetseid katastroofe, millest me siin raportis räägime, on üleujutused, mis olid teis-, Ida-Sloveenias ja teistes Balkani osades mais. paar nädalat tagasi oli mul uhkus siia sinna viia äh, grupp inimesi meie fraktsioonist, kes füüsiliselt töötasid äh, selle kallal, et äh, aidata tagajärgedega toime tulla. koos ühe Horvaatia suurepärase parlamendisaadikuga on võimalik ise kohale minna, midagi ära teha, selle asemel, et kellelegi teisele arve ulatada. ja ma ütlen teile, et teil endal on ka sellest pärast palju parem tunne. Non posso concedere cartolini blu perché questo non è un dibattito ma si tratta soltanto hääletuste selgituste ajal siniseid kaarte vastu ei võeta, tegemist ei ole debatiga, seega jätkame järgmise Debre raportiga, paranduseelarve number seitse ja annan sõna härra Netovile. härra president, ähm, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta üleujutuste tõttu Bulgaarias said äh, kannatada paljud äh, linnad, äh, oli rohkem kui kümme surnut. Äh, paljudes kohtades äh, sai kannatada ka telekommunikatsioonitaristu ja äh, kümned ja sajad inimesed peavad oma kodud uuesti üles ehitama. me oleme Euroopa Liidu kodanikud ning me peame tegema palju tööd selleks, et taastuks meie tavapärane elu ning ma mm, soovisin, et kohalikud omavalitsused koostaksid kahjude hinnangu, ma sain äh, kolmeteistkümnest piirkonnast vastavaid andmeid, ma edastasin need kohalikele ametivõimudele. vahendid, mis tulevad Solidaarsusfondist, aitavad meil uuesti üles ehitada avaliku taristu eh, nendes piirkondades, kus elab rohkem kui kolm miljonit kolmsada tuhat inimest. härra Tambarski, palun. Äh, lugupeetud kolleegid, ma toetasin äh, paranduseelarve projekti selleks, et äh, anda vahendeid Solidaarsusfondist, ma arvan, et on väga ebaõiglane, et liikmesriik, kus kadusid, kahjusid on rohkem kui kolmsada kolmteist miljonit, saab ainult null koma kolm miljonit. ma arvan, et see fond ei anna piisavalt abi, kas see on õiglane, et äh, need äh, riik, äh, et vastava piirkonna elanikud saavad kuus korda vähem abi kui Serbia kannatanud piirkonna elanikud ja Serbia ei ole isegi Euroopa Liidu liikmesriik. ma esitasin selle küsimuse ka Euroopa Komisjonile ja küsisin, et miks ähm, diskrimineeritakse niimoodi kõige vaesemat Euroopa Liidu liikmesriiki ma räägin siin äh, Kirde Bulgaaria piirkonnast, mis on üks Euroopa Liidu kõige äh, vaesematest, see on mehhanism, kes, äh, mis mõjub väga halvasti kõige vaesematele, kes peavad ise toime tulema, siin ei ole mingi solidaarsusega tegemist. mobiliseerimine sredstava u iznosu od osamdeset milijuna eura kako bi se pomoglo Hrvatskoj, Bugar-. proua Maletitš ma hääletasin selle poolt, et raha saaksid Horvaatia, Bulgaaria ja Sloveenia pärast äh, neid äh, üleujutusi. tegemist on väga oluliste äh, vahenditega selleks, et kõrvaldada tekkinud kahju, aga tuleb mõelda sellele, et vaja on tegeleda ennetustööga vaja on tegeleda suurte üleujutuste ennetamisega, sellepärast et suuri üleujutusi on Euroopas järjest sagedamini. tuleb vaadata, kuidas oleks võimalik äh, kasutada paremini investeerimispanga vahendeid ja teisi vahendeid äh, selleks, et äh, ennetada üleujutusi ja vältida selliseid katastroofe tulevikus. härra Plenkovitš, palun. aitäh. see paranduseelarve projekt number seitse on väga oluline, kuna see võimaldab solidaarsusfondi kasutada Horvaatias suurte kahjude kõrvaldamiseks, mis tekkisid üleujutuste tõttu, milles kannatasid ähm, tuhanded ähm, kodud Horvaatias, Serbias ja Bulgaarias. tegemist on väga suurte raskustega ja vaja oli äh, teha kahjude hinnang, mis, äh, kahjud ulatusid äh, kolmesaja miljonini, Horvaatia saab üheksa miljonit ähm, üleujutuste ja ähm, vihmade tõttu ning kokku saab Horvaatia kuusteist miljonit, ma arvan, et see raha aitab Horvaatia eelarvet mm, anda abi nendele piirkondadele, kes kõige rohkem kannatasid nende mm, sündmuste tõttu velike poplave. two thousand and two godine bile razlog kreiranja fonda solidarnosti. härra picolo aitäh ehm, katastroofide tõttu ka solidaarsusfond äh, loodi ning need äh, vahendid, mida antakse, on väga kaugel tegelikust vajadusest, aga põhimõte on kooskõlas Euroopa Liidu äh, solidaarsuse põhimõttega, aga vaja on võidelda paremini üleujutuste vastu, meie praegused äh, vahendid on üsna vanad, olemasoleva direktiivi kohaselt peaks Euroop-, peaks Horvaatia nelikümmend viis miljonit kuunat äh, raha äh,, investeerima kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, see on peaaegu pool meie eelarvest. sel aastal olid äh, kahjud kolmsada miljonit. ma loodan, et Euroopa Liit Solidaarsusfondi ja teiste fondide kaudu aitab äh, riike, kes on ohus. ovom izvješću, iako dijelim zabrinutost većine u svojoj grupaciji. proua Tomasić, ma jagan küll oma fraktsiooni enamuse arvamust, mis puudutab äh, paranduseelarve projekti kaks tuhat neliteist ja para-, ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet, äh, nõutakse rohkem eelarvedistsipliini riikidelt äh, kes peaksid lõpetama selle raha kulutamise, mida neil ei ole, aga kuna ma olen Horvaatia saadik ja kuna ma tean, milline on olukord koha peal, tegemist on äh, riigiga, mida tabasid üleujutused, väga paljud meie kaaskodanikest kaotasid oma kodud ja elavad praegu väga rasketes tingimustes. meie arutelud siin on väga abstraktsed, kui kasutatakse neid vahendeid, siis see võimaldab äh, taastada inimeste väärikuse. aitäh ja jätkame kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvega. meie kolleegi Šoltest ei ole siin, öeldakse mulle. promoodi palun aitäh juhataja, oktoobris hääletasime minu laboristlikud kolleegid ja mina äh, Äh, selle poolt, et Euroopa Liit teeks rohkem seda, milles ta on hea. ja siis on äh, pärast seda olnud äh, inspiratsiooniline näide sellest, kui maanduti komeedil, see on suurepärane seda näha nii kaugelt, me oleme näinud suurepärast progressi sel aastal, seega et paljud nõukogu ja palju kõige hävitavamad kärped on ta tagasi võetud, need oleksid äh, mõjutanud äh, ühe, kogukondi, väikeettevõtteid, teaduskeskusi minu piirkonnas. kahjuks aga ei ole piisavalt raha ümber suunatud kapist äh, Äh, ja kasu ei ole olnud ka ja meie igakuised visiidid siia Strasbourgi samuti ei ole vähenenud, see on küll suurepärane linn, mida külastada, aga mitte hea koht, kuhu kulutada Euroopa Liidu raha. me tahame, et Euroopa Liidu raha kulutataks valdkondades, millest on tõeline lisaväärtus meie kodanikele ja projektidele, mis täidavad meie rahvusvahelisi kohustusi. ja ma loodan, et see eelarve hakkab aastal kaks tuhat viisteist seda head eesmärki teenima, aitäh. non vedo onorevole Nunes, non mi pare ci sia neanche Äh, härra Luunest siin vist ei ole, nii et annan sõna äh, proua Morettile. suur aitäh, juhataja, hoolimata sellest, et see eelarve heaks kiideti, usun ma siiski, et me peaksime tegema tunduvalt rohkem. meenutame neid pingutusi, mida peab tegema. aga jällegi on nõukogu Äh, teatud äh, tugevate riikide mõju alla sattunud, Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, aga hoolimata kõigest sellest on meil õnnestunud siiski siin midagi saavutada, vähemalt äh, mis puudutab kohustusi, mida tuleb täita oluliste programmide puhul, nagu näiteks Erasmus ja Horisont kaks tuhat kakskümmend. samas on siiski prioriteet vaadata kuidas intelligentselt ja orgaaniliselt reformida kogu seda menetlust, aitäh. aitäh ja nüüd annan sõna hääletuste selgituseks äh, proua Gnitšile. aitäh, juhataja. kuigi ma usun, et Euroopa peaks tegema rohkem, hääletasin ma siiski selle raporti poolt sest äh, on suurenenud kohustused eelarves ja see võimaldab meil äh, suunata rohkem äh, vahendeid, isegi kui sellest siiski ei piisa, aga rohkem vahendeid mõningatele Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend eesmärkide võtmevaldkondadele. eesmärgiks on ju lõppkokkuvõttes suurendada töökohtade hulka Euroopas. Horisont kaks tuhat kakskümmend, Erasmus pluss, mis aitab kaasa väikeettevõtetele konkurentsivõimele me investeerime niimoodi Euroopa ja tema kodanike tulevikku võitlus töötusega on oluline, sest töötus on endiselt Euroopas liiga suur, eriti nagu, mis puudutab teatud piirkondade noorte töötuse arvu ja ka parlamendi kohustused aastaks kaks tuhat neliteist paranduseelarvega tagavad eh, pikema järjepidevuse ühenduse tegevustes ja niimoodi saavad täidetud vajadused eh, näiteks Sardiinias, kus on, kus on antud kuusteist miljonit eurot annan sõna nüüd äh, härra Paltsole. härra juhataja, aitäh. joobiku äh, liikmete nimel saime me hääletada ainult ei aasta kaks tuhat viisteist Euroopa Liidu eelarve osas. see eelarve kordab sedasama neolib-, neid samu neoliberaalseid põhimõtteid, mis on ka varem korduvalt sisse tulnud Äh, enamus äh, lükkas tagasi äh, ena-, kõik meie poolt esitatud muudatusettepanekud selleks, et muuta seda neoliberaalset joont. seitsmeaastane ajaperiood on äärmiselt oluline, neli koma viis protsenti väheneb see seitsme aasta eelarve ja kaheksa koma neli protsenti ühtekuuluvusfondide suurus, see tähendab seda, et nii-öelda kesksed riigid ja perifeeria äh, see lõhe nende kahe piirkonna vahel suureneb veelgi. siin korratakse toredaid sõnu majanduse kohta, järelejõudmise kohta, ühendatud Euroopa kohta, aga arvud räägivad teistsugust keelt. proua Maletis, palun. kokkulepe kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas äh, saavutati lepitusmenetluse käigus, ma toetasin seda sellepärast, et äh, oluline on see, et alates järgmise aasta algusest oleks meil võimalik tagada maksete toimumine, aga kokkuvõttes ei lahenda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kõiki probleeme, me soovime, et institutsioonid teeksid rohkem selleks, et lahendada seda väga põletavat probleemi äh, sada nelikümmend üks miljardit on praegu ette nähtud, aga see tähendab tegelikult seda, et see jääb äh, väga al palju alla parlamendi esialgsele seisukohale, milleks oli sada nelikümmend kuus miljardit. nii et äh, meil ei piira ka rahast, piisa ka rahast, mis on ette nähtud tasumata arvete maksmiseks, kuna ähm, selleks anti ainult kaks, neli koma kaks miljonit. aasta-aastalt tundub, et enamik liikmesriike pööravad ainult tähelepanu kulutuste tasemele Euroopa Liidu eelarves, aga, ja ignoreerivad täiesti sisu. aga minu arvates need kaks asja omavahel väga tihedalt seotud ja me peaksime tegema äh, rohkemat selleks, et vaadata pigem sisu kui meil õnnestub äh, Euroopa Liidu eelarvet kasutada selliste kuluartiklite puhul, kus Euroopa Liidu tasandil kulutamine säästab raha riiklikul tasandil, sest et välditakse kattumist, äh, tekib mastaabisääst, siis oleks tunduvalt rohkem konsensust selle kohta, kui kasulik on Euroopa Liidu eelarve ja selles mõttes äh, see, et viimastel aastatel on äh, suurenenud teadus-arendustöö osa eelarvest, äh, sest et see on selge juhtum, kus paremat tulemust saavutab siis, kui vara, vahendeid äh, kogutakse, see on hea näide ja seda tuleks tsiteerida siseriiklikes debattides rohkem, kindlasti ka minu oma riigis, aitäh. proua Harkin, palun. aitäh, mina hääletasin kaks tuhat viisteist eelarve poolt ja nagu paljud siin parlamendis, siis mina loomulikult eelistaksin ka suuremat eelarvet, aga peame siiski meenutama, et tegemist on maksumaksjate rahaga. hääletasin muudatusettepaneku neli vastu, mis tahtis, et vähemalt topelduks hetkesummad ja selle peaks saavutama niimoodi, et suurendatakse nende liikmesriikide panust, kellel on kõige kõrgem SKT, aga riik, Iirimaa Äh, mis on väga suures võlas, on äh, Euroopa Liidu kahekümne kaheksandast kuuendal kohal ja me lihtsalt ei saa endale lubada seda, et me suurendame panuseid eelarvesse, nii et me peame hoolikalt vaatama, mida me siin nõuame. hääletasin ka muudatusettepaneku viis vastu, sest kuigi me peame tegema rohkem, et toetada liikmesriike, siis teeme seda juba Ühtekuuluvusfondi, Põllumajandusfondi, Sotsiaalfondi, Horisont kaks tuhat kakskümmend kaudu ja äh, me ei saa eriti palju eelarvega rohkem teha, vähem, kui me just mõned nende fondide summasid ei vähenda nagu paljud kõnelejad on öelnud, siis me peame vaatama, kui hästi me kulutame oma raha, kui tõhusalt me seda teeme, selle asemel, et kogu aeg nõuda, et kodanikud maksaksid rohkem, peaaegu igal juhul ja kõikide juhtumite puhul ei saa kodanikud seda endale lubada. nüüd jätkame resolutsiooni ettepanekuga, mis puudutab Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia uuendamist. Laura Ferrara, palun l'europa ha il dovere di compiere ogni sforzo possibile per assicurare ai suoi cittadini il massimo della. euroopal on eh, kohustus eh, eh, teha kõik selleks et kodanike julgeolek oleks nii suur kui võimalik see tähendab seda et tuleb tegeleda nende julgeoleku väljakutsetega mis meie ühiskonna ees igapäevaselt on euroopa liidul tuleb võtta kohustus nende väljakutsetega tegeleda me peame võitlema selle arguse vastu, millele ka sellele on lähenetud, sest et see levib kiiresti meie kontinentil, räägin siin korruptsioonist, kriminaalsetest äh, organisatsioonidest, äh, kelle eesmärgiks on räpast raha uuesti riik, ringlusesse saata, piisavalt ei ole tehtud selleks, et võidelda maffiaga, meil on vaja kollektiivset teadlikkust, mis võimaldaks meil vastu võtta holistiline lähenemine nendele küsimustele. komisjoni raport on hea, aga me peame vaatama, et see peegelduks ka faktides meil peab olema ennetav konfiskeerimine kriminaaltegevusest saadud illegaalsete varade puhul ja me peame võitlema ka maffia vastu selleks ka, et kaitsta äh, informeerijaid kes korruptsiooni vastu võitlevad. ma ei näe äh, proua Kelly, nii et, et järgmisena saab äh, sõna proua Kinitši. palun pange mikrofon ka sisse. aitäh, president selles resolutsioonis kõneldakse vabadusest, õiglusest ja julgeolekust, neid kolme asja tuleb saavutada paralleelselt. me peame hoolitsema selle eest, et need põhiõigused, mida varem ei ole alati austatud, oleks tagatud, aga meil on vaja tõhusat strateegiat, mis oleks ka õigusorganite kontrolli all aga eelkõige on meil vaja tõhusat strateegiat ja selleks, oodates komisjoni teatist uue sisejulgeolekupoliitika osas, juhitakse selles resolutsioonis tähelepanu mõningatele põhimõtetele, mille, mida me saame toetada. näiteks inimkaubanduse vastane võitlus, ümberasustamine ja äh, korruptsioon Äh, selle kõige vastu tuleb võidelda, kui riigid ja riigide asutused teevad omavahel tihedamat koostööd, äh, tuleb kasutada rohkem neid ühiseid uurimisvahendeid meil on ja samuti info edastamist, arvestades ka neid tagatisi, mida hõlmab andmekaitse direktiiv ja seetõttu mina toetasin seda resolutsiooni. ma ei näe proua Tootsi saalis, nii et, et nüüd saame edasi minna järgmise resolutsiooni juurde, mis puudutab Palestiinat ja proua Forenza saab kõigepealt sõna. president, tegemist on väga suure tähtsusega päevaga Euroopa Parlamendi jaoks. me loodame, et Eh, tegemist on pöördepunktiga eh, Palestiina rahva jaoks ning Palestiina riigi tunnustamise jaoks. Eh, samuti rahuprotsessi ja nii iisraellaste kui palestiinlaste jaoks õigluse saavutamisega. paljud riigid on juba Palestiina riiki tunnustanud ning ma kutsuksin kõiki oma kolleege siin Euroopa Parlamendis üles külastamas äh, Palestiinat, kus nad saavad oma silmaga näha, millised purustused sõda endaga on kaasa toonud ja mida Iisrael on põhjustanud. palestiinlased on alati kutsunud Euroopa Liitu üles tegutsema vahendajana see on erinev roll USA rollist ja ma arvan, et see resolutsioon on samm õiges suunas. ma tõesti loodan, et tegemist on tõelise pöördepunktiga, sellepärast et see parlament ja Euroopa Parlament tervikuna peab tõesti hakkama tegutsema rahu ja julgeoleku nimel mõlemale rahvale. aitäh ja nüüd saab sõna proua Vallina. aga teda siin ei ole kohal ja sellisel juhul proua Anderson. kõnelejal puudub mikrofon Äh, aitäh, mina hääletasin selle ühisresolutsiooni poolt, see on põhimõtteline samm õiges suunas. Palestiina riigi, rahva ja piiride tunnustamine on äh, pikka äh, aega viibinud rahvusvaheline kohustus ja positiivne samm rahu suunas. liikmesriigid nagu Iirimaa peavad ametlikult tunnustama ja kaitsma Palestiina riiki tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piirides ja Ida-Jeruusalemm peab olema Palestiina riigi pealinn Palestiina tunnustamine on äh, paika pandud ka ÜRO resolutsioonides. Äh, Palestiina rahva õigus enesemääramisele on äh, kirjas rahvusvahelistes resolutsioonides ja seda on olnud juba kuuskümmend kuus aastat. Sinn Fein kutsub kõiki osapooli üles hoiduma mis tahes tegudest, mis võivad õõnestada kaheriigilise lahenduse elujõulisust Äh, asunduste rajamine peab lõppema, eraldusmüürid tuleb maha lammutada ning äh, rünnakud ja palestiinlaste vara hävitamine peab koheselt lõppema, aitäh. aitäh ja nüüd härra Kahvi mina toetasin äh, koos oma kolleegidega seda resolutsiooni, mis puudutab Palestiina riiklust minu arvates on tegu väga olulise esimese sammuga selle parlamendi poolt, aga ma arvan, et see parlament ja Euroopa peavad tegema palju rohkem selleks, et toetada Palestiina rahvast ning hoolitseda selle eest, et Palestiina riiki mitte üksnes ei tunnustata, vaid et sellest saab ka elujõuline ja toimiv riik Äh, ainult sellel, juba ainuüksi sellel suvel me nägime, kuidas äh, toimus enneolematu illegaalne rünnak Iisraeli poolt Gaza elanike vastu. Äh, meil kui rahva valitud esindajatel on kohustus hoolitseda selle eest, et need rünnakud enam ei korduks. meie Äh, peame Iisraelile vastu hakkama, sellepärast et Iisrael eirab jätkuvalt rahvusvahelist õigust, seda ei saa lubada ja ma arvan, et täna me oleme astunud esimese sammu, aga see on ainult äh, väga väike samm ja väga palju tuleb veel ära teha, aitäh. nüüd äh, härra Sebastian. aitäh, president. Äh, see resolutsioon ei ole täiuslik resolutsioon Äh, me ei mõista selgelt hukka äh, rahvusvahelise õiguse pidevat rikkumist aga siiski meil on ka natukene lootust äh, tänu sellele üksmeelele, mis on saavutanud ja me tunnustame parlamendi tahet ja Euroopa tahet teostada, toetada Palestiina riigi ülesehitamist Äh, siin resolutsioonis tunnus, tunnistatakse Palestiina õig-, rahva õigust äh, omariiklusele, äh, riigile, mida rahvusvaheliselt tunnustatakse, selleks, et tagada Palestiina rahva tulevik see resolutsioon kaasab Euroopa ja paneb Euroopa rahuprotsessis esiliinile. oleks tõesti aeg, et me hakkaksime tegutsema, aitäh ja nüüd saab sõna proua Soirova. aitäh, aitäh võimaluse eest sõna võtta tahaksin äh, selgitada, miks mina seda resolutsiooni toetada ei saa, äh, resolutsiooni, mis puudutab Palestiina riigi tunnustamist. Äh, Palestiina riigi tunnustamine oleks soovitav äh, ainult kahe osapoole kokkuleppe tulemusena, see tähendab, et kui Iisrael ja Palestiina on ühiselt kokkuleppele jõudnud ja selle kokku, selline kokkulepe peaks olema rahuprotsessi tulemuseks. see resolutsioon, mis vastu võeti, ei ole väga selgesõnaline, seda võib tõlgendada väga mitmel erineval moel ja see on ohtlik, seda eriti sellel ajal, kus käimas on Iisraelis valimiseelne kampaania ja need on ka põhjused, miks mina seda konkreetset resolutsiooni ei toetanud, aitäh. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Becerra, aga teda pole kohal. sellisel juhul härra Skripek järgmisena. aitäh, president meie hääletasime Palestiina riigi tunnustamise poolt, kuigi mina arvan, et kaheriigiline lahendus on üks lahendustest, aga mina isiklikult hääletasin selle resolutsiooni vastu ja tegin seda järgmistel põhjustel kõigepealt selle resolutsiooni toetamine on teise Oslo eh, lepingu rikkumine aastast tuhat üheksasada üheksakümmend viis artikkel kuus punkt seitse, kus öeldakse, et mõlemad pooled ei tee midagi selleks, et Palestiina omavalitsuse staatust muuta, oodates läbi, staatuse läbirääkimiste tulemusi. ka Euroopa Liit on tunnistajana sellele kokkuleppele alla kirjutanud, nii et, et nüüd me nagu seame selle allkirja küsimärgi alla Palestiina riigi tunnustamine praeguse valitsusega näiks olla de facto Hamasi tunnistamine, mis on terroristlik organisatsioon, sest Hamas on ju praegu Palestiina valitsuses. jah, täna avaldati pressiteade Äh, et Euroopa Liit on Hamasi kutsus, kustutanud terroristlike organisatsioonide nimekirjast menetluslikel kaustlustel. minu arvates pärast kolmekümne aastas, kolmekümmend aastat on see üsna huvitav areng me tunnista-, minu arvates on Palestiina tunnustamine täna lisatakistuks läbirääkimiste kulgemisele. avalduses me räägitakse küll põhimõttelisest tunnustamisest, aga kõik näevad seda kui täielikku tunnustamist. nii Palestiina kui Iisraeli jaoks on tegemist sammuga tagasi. aitäh ja härra Soltes järgmisena. aitäh, härra president Euroopa Liit on kogu oma ajaloo jooksul toetanud Palestiina ja Iisraeli konflikti rahumeelset lahendamist ning on üritanud leida parimat lahendust, mis aitaks teha lõpu igapäevasele vägivallale. me oleme seda teinud juba aastakümneid. Euroopa Parlament juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võttis vastu resolutsiooni, milles öeldi, et rahumeelne dialoog on ainus viis äh, äh, konflikti pikaajalisemaks lahendamiseks. täna kõneldakse ka äh, sellest, miks ei tohiks Palestiina riiki iseseisva riigina tunnustada. aga kas kui Palestiina tunnustamine oleks rahule takistuseks, siis oleks see rahu ju juba ammu sõlmitud, niisiis mina igatahes toetan Palestiina tunnustamist iseseisva riigina, sest et kahekümne esimesel sajandil on see ainuke võimalus, kuidas seda konflikti rahumeelselt lahendada, aitäh. aitäh, proua Haakin järgmisena aitäh, president, mul on väga hea meel, et täna Euroopa Parlament hääletas suure häälte enamusega ja vaid kaheksakümne kaheksa vastuhäälega Palestiina riigi tunnustamise poolt ja mul on väga hea et selles äh, resolutsioonis viidatakse ka Iiri parlamendis toimunud hääletusele. lõpuks ometigi on parlamendil ühine seisukoht, äh, mis arvestab väga paljude delikaatsete teemadega, mis selle kõigega seotud. ma saan aru äh, Rahvapartei, Sotsiaaldemokraatide, ALDE, ECR-i, Roheliste vahel ja suures osas me oleme ühel meelel ja see on oluline samm edasi, me teame, et meie tänane hääletus on sümboolne, aga see ütleb selgelt välja, et parlament toetab Palestiina riigi tunnustamist ja kahe riigi põhist lahendust äh, äh, tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piirides äh, olukord praegu on siiski väga paktiline, Iisraeli asundused levivad edasi, Iisrael vajab julgeolekut, Palestiina riik vajab oma piire ja stabiilsust ja ma loodan, et tänane resolutsioon aitab kaasa sellesse piirkonda rahu toomisele ma ei näe proua Aukenit siin ja seega annan sõna härra Pitsulale. ühisresolutsioon äh, Palestiina riigi tunnustamise kohta on minu arvates ajaloolise tähtsusega protsessi algus resolutsioon on teretulnud kompromissiks suurimate fraktsioonide vahel, mis äh, on Palestiina iseseisvuse osas ühel, ühel meelel, aga erinev, eriarvamustel selles koha, osas, kuidas seda saavutada. Äh, konfliktid äh, Lähis-Idas on tõesti olnud kohutavad minu arvates Äh, ei ole see, äh, on see resolutsioon äh, hea viis, kuidas leida jätkusuutlikku lahendust ja tsiteeriksin ühte Iisraeli poliitikut, kes ütleb, et Iisrael ei tohiks ennast kurnata idealistliku, ideaalse partneri otsimisega. me ootame, et Palestiina esindajad Äh, toetavad seda resolutsiooni ja me loodame, et nii iisraelsed kui ka palestiinlased hakkavad rahuläbirääkimistel koostööd tegema, aitäh! Äh, proua Boylan, mul on väga hea meel, et ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, see on õiges suunas astutud samm ja ma tean, et selle resolutsiooniga läks väga kaua aega, aga resol-, sellised resolutsioonid on osaks üha kasvavast liikumisest Euroopa Liidus toetada Palestiina riiki. Iis-, Iirimaa samuti eh, ühines selle liikumisega, võeti vastu Sinn Feini ettepanek, eh, milles valitsus kutsuti üles toetama Palestiina õigust enesemääramisele ja tunnustama Palestiina riiki. Iisraeli tegevus nagu laastav sõda Gazas ning ebaseaduslike asunduste loomine läänekaldal on väga tõsiselt mõjutanud äh, rahukõnelusi. on äärmiselt oluline, et rahvusvaheline üldsus rõhutab oma toetust Palestiina riiklusele äh, see resolutsioon peaks saatma väga suur, tugeva signaali, et Palestiina riiklus on äärmiselt vajalik selleks, et äh, toimiks mõistlik rahuprotsess, aitäh. härra Saani järgmisena. aitäh ei ole kahtlust, et see resolutsioon võeti vastu Euroopa Parlamendis väga suurte häälteenamusega. aga minu arvates oleks kohane, et need inimesed, kes erapooletuks jääksid, nagu näiteks mina, saame ka sõna võtta. mina jäin erapooletuks, kuna ma tahtsin äh, Äh, kuna ma ei ole päriselt nõus mõningate elementidega selles resolutsioonis, eriti selle tunnustamise tagajärgedega. minu arvates on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit äh, käituks palju otsusekindlamalt ja oleks palju olulisemal kohal läbirääkimiste edendamisel, selleks et saavutada kahe riigi põhine lahe, lahendus ja pikaajaline rahu ma arvan, et eh, proua Mogherini eh, jõupingutused pälvivad meie toetust. loomulikult kulub selleks kõigeks aega ning tõestist koostööst Euroopa Parlamendi teiste institutsioonide ja liikmesriikide vahel. Eh, Palestiina ühepoolne tunnustamine minu arvates Äh, takistaks rahuprotsessi. Äh, minu arvates äh, on see tunnustamine praegu ainult vahend ja mitte eesmärk, aitäh. järgmisena proua Teli. nii, kallid kolleegid Eh, tunnustamine ei ole häbiväärne. paljud üritasid sellist hääletust takistada, euroskeptikud ja konservatiivid, nad oleksid soovinud, et Euroopa eh, Parlament oleks jäänud kõrvale ja lasknud ajalool omasoodu minna aga Euroopa ometigi on kord leidnud oma õige koha, on toetanud rahu ja on selle ka otse välja öelnud Äh, selles resolutsioonis on lünki, jah, näiteks me ei mõista UK Iisraeli koloniseerimispoliitikat, mis on ometigi rahule äh, suureks takistuseks ja kahe riigi põhisele lahendusele. ma loodan, et äh, ÜRO Julgeolekunõukogu, kes peaks otsustama asunduste küsimust üsna peatselt, julgeb öelda asundustele ei meil on väga, me oleme väga uhke, et me saame liituda nende teiste Euroopa parlamentidega, kes on äh, samuti äh, tunnistanud Palestiina riiki viimastel nädalatel. niisiis, äh, täna meie Palestiina sõbrad ja meie Iisraeli sõbrad teavad, et meie oleme nendega, soovigem, et lootus tuleks tagasi, et sünniks Palestiina riik, mida me pikka aega oleme oodanud, aitäh! Äh, härra Kill järgmisena. aitäh. UKIP toetab kahe riigi põhist lahendust ning isiklikult mina leian, et Palestiina tunnustamine muudaks rahvusvahelisel üldsusel kergemaks selle kahe riigi lahenduse ellurakendamise. ma olen kindlunud, et ühel päeval Palestiinat tunnustatakse aga meil paluti täna hääletada selle üle, et komisjon tegutseks ning mina ei usu Euroopa Komisjoni. vaadake, mida Euroopa Liidu sekkumine on põhjustanud Ukrainas, Liibüas ja endises Jugoslaavias Euroopa Liidu imperial, imperialism on äh, destruktiivne ja destabiliseeriv äh, jõud kogu Euroopas ja mina ei taha ega soovi seda toetada. Äh, ei ole mingit kahtlust, et riigi tunnustamine iseenesest on riikluse samm, suunas astutud samm. me küsisime komisjonilt näiteks, mis puudutab Somaalimaa tunnustamist ja komisjon kinnitas, et Euroopa Liidul ei ole pädevust tunnustada riike ning seetõttu ei saa ma äh, toetada mitte mingisugust taotlust, et Euroopa Liit toetaks või tegutseks nii, nagu ta oleks riik, aitäh. ja härra Žedovski saab järgmisena sõna. aitäh. aitäh, et te minu nime õigesti hääldasite mina ütlesin juba alguses, et mina seda resolutsiooni ei toeta, eh, sellepärast et selle resolutsiooni tekst praegusel kujul ei aita probleeme lahendada ning Euroopa Parlamendi tänane otsus on vale otsus. arvestades seda, mida ma juba varem olen öelnud, eh, see, mida me tänases arutelus kuulsime, olid antisemistlikud Iisraeli vastased seisukohad ning selline resolutsioon ei aita saavutada rahu eh, selles regioonis, aitäh! härra Temesmaeker järgmisena. aitäh äh, äh, äh, mina toetasin resolutsiooni. Palestiina riikluse teema on väga keeruline teema jutt käib äh, selles resolutsioonis julgeolekust, äh, demokraatia arengust, äh, räägitakse enesemääramisõigustest, kõiki neid nõudlusi me toetame. me toetame põhimõtteliselt kaheriiklikku lahendust, kui see toimub paralleelselt rahuläbirääkimistega Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel Äh, ja seda loomulikult peavad toetama ka rahvusvahelised äh, partnerid ja me peame väga tähelepanelikult vaatama, kuidas see kõik toimub, kuidas toimuvad äh, konsultatsioonid, kuidas mm, Palestiina valitsus suudab kogu Palestiina territooriumit kontrollida ja kindlasti saame me oma panuse anda. proua Petir järgmisena. aitäh aitäh, äh, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, sellepärast et see peegeldab minu arvamust ja ka äh, Rahvapartei arvamust. Äh, me leiame, et kahe riigi lahendus peab saamuma läbirääkimiste tulemus. me peame seaduste järgi tegutsema ning loomulikult peame arvestama kõigi õigustega, sealhulgas ka usuliste õigustega Äh, äh, Hamas aga takistab lahenduse leidmist äh, korraldatakse rünnakuid Iisraeli vastu ja omaenda rahva kasutamine kaitsekilbina on samuti midagi, mis seda kõike takistab. sellised rünnakud peavad lõppema ning rahu peab olema eeltingimuseks kaheriigilisele lahendusele. samas peab aga humanitaarorganisatsioonidel vastavalt Genfi konventsioonil olema juurdepääs Palestiinale ja tahaksin kasutada võimalust ja kahele poolele veel meelde tuletada, et neid kohustusi tuleb täita. Iisraelile tuleb tagada julgeolek ning palestiinlastele oma riik. aitäh, härra Sahradil. Palestiinie je zcela nepochybně chyba, je to chyba ze dvou. Palestiina on eh, tekkinud vea tulemusena ja taaskord on Euroopa Liit sekkunud asjadesse, mis parlamendile ei peaks korda minema. parlamendil ei ole volitusi siinkohal ja ka komisjonil ei ole volitusi tunnustada konkreetseid riike. tegemist on väga tundliku küsimusega konkreetsed liikmesriigid Euroopa Liidus on põhimõtteliselt erinevatel seisukohtadel ning Euroopa Liit püüab siin nüüd kõik kokku võtta Äh, niisuguse äh, tundliku teema eksponeerimine ei ole vajalik. see annab jõudu juurde äh, Palestiina äärmuslastele Hamas on võetud terroristlike organisatsioonide nimekirja ning niisugust organisatsiooni me ei saa toetada, sellise resolutsiooniga me aga toetame äärmuslasi. me toetame jõudusid, mida me ei peaks toetama. me toetame organisatsioone, kes on vägivaldsed ning see on viga. järgmisena kolleeg Brock. kolleeg Tootsi saalis ei ole, härra Brocki ka ei ole. härra Atkinson, palun, proua Atkinson. I support her toetan kahe riigi lahendust nagu minu parteigi, aga kuidas me saame siin äh, hääletada riikluse toetamise poolt Palestiina puhul, kui äh, nad ise tunnistavad, et neil ei ole jurisdiktsiooni seda teha. me, mind on siia saadetud selleks, et kaitsta öö, äh, öö, oma kodumaad teiepoolse kahju eest, aga nüüd hakkame me kahju tegema ka sealsele piirkonnale, aitäh! kolleeg Siimur. mina ei hakka vabandama, et ma ennast kordan, aga kolleegid Kaar ja Farage eh, paluvad protseduuriliselt teada, miks on eh, eh, kodukorra reeglites kirjas, et meie ei saa tunnustada uue riigi iseseisvust, aga nüüd seda oma hääletusel täna siiski tegime, meie parem käsi ei tea, mida teeb vasak, aitäh. Honorable James. kolleeg James, aitäh. Palestiinia riikluse tunnustamine oli täna väga delikaatne teema. kavatsused võisid olla ilusad, aga protsess oli vigane ja seetõttu jäin erapooletuks. mina ei saa toetada eh, Äh, ettepanekut, milles ei ole Euroopa Liidul mingisugust pädevust ja seetõttu ei saa ta otsuseid vastu võtta. jällegi oleme me õõnestanud, mitte toetanud tõelist konflikti lahendamist seal piirkonnas. Äh, kui üldse, siis me pigem äh, suurendame pingeid. selle otsuse tagasiulatuv õigustamine on vastuvõetamatu samamoodi on vastuvõetamatu meie kodanike valele eksiteele viimine ning äh, palestiinlastele mõttetute lootuste tekitamine. mina valisin seetõttu erapooletuse ja jään sellele kindlaks, aitäh. järgmisena kolleeg Coburn. härra president, mina hääletasin Palestiina riigi vastu sest Palestiina riigi tunnustamine ei ole meie parlamendi pädevuses. kolmandal oktoobril kirjutas Euroopa äh, Komisjoni volinik minu kolleegile James Carrile selgitamaks, et Euroopa Liit ei saa tunnustada Somaalimaad või ühtegi teist riiki. seda saavad teha ainult Euroopa Liidu liikmesriigid. seetõttu selline niinimetatud Palestiina tunnustamine on ebaseaduslik ja Euroopa Komisjon on seda kinnitanud ka kirjalikult. Teie, härra president, oleks pidanud sellise hääletuse keelama, aga te ei teinud seda. Palestiina tunnustamine või mittetunnustamine peaks olema liikmesriikide ja, ja ÜRO asi. Äh, meie kodumaa ei hääletanud äh, mingisuguse riikide ühenduse, vaid Kaubandusliidu poolt ma arvan, et kõige parem oleks, kui meie parlament ei tegeleks välispoliitiliste küsimustega, vaid eelarve puudujäägi ning kokkukukkuva euroga. me peaksime oma käed eemale hoidma asjadest, millega me tegeleda ei oska, aitäh. Onorevole, rispondo per quanto riguarda le questioni di mia competenza. Io ho letto il testo della mis puudutab minu pädevust, siis ma lugesin selle resolutsiooni teksti läbi soovin lihtsalt ära märkida, et lugesin selle resolutsiooni teksti. seal öeldi väga selgelt, et tegemist ei ole tunnustamisega, vaid tunnustamise toetamisega. seega, see oli poliitiline dokument, millel mingisugust õiguslikku mõju ei ole. olgu, jätkame, palun. Läheme edasi terase juurde, oi vabandust, härra Castaldo aitäh, härra president. pärast seitsekümmend seitset aastat kannatusi ja surma on üks ajaloo äh, hävitavamaid konflikte endiselt Vahemere piirkonnas justkui lahtine haav. meie resolutsioon ei öö, äh, ole küll märk rahuprotsessi lõppemisest, kuid see on oluline samm õigluse suunas mul on hea meel näha, et valdav enamus toetas seda. siin tehakse vahet tunnustamise, mis on liikmesriikide asi, äh, ning tunnustamise pooldamise vahel. me ei soovi siin mingisugust kakofooniat, vaid liikmesriikide kvoorumit ning seda peab saavutama Mogherini. rahuprotsess sõltub Palestiinast ja Iisraelist, aga meie oleme vahendajad Euroopa Liit ei ole tunnustanud Palestiinat, kuigi äh, äh, õigusriigil põhinev äh, ühtne Palestiina aitaks kaasa piirkonna õiglasemaks ja stabiilsemaks muutmisele. rahast ei piisa. me peame andma endast parima, et vältida Iisraeli ja Palestiina poolseid äärmuslikke esinemisi. me me ei tohiks sealset rahuprotsessi silmist lasta, aitäh. nüüd järgmisena terase resolutsioon, härra Florenza, proua Florenza. Perfetto, grazie. Grazie Presidente, come sapete la questione eh, dell'acciaio è una questione a noi molto... Suur tänu terase probleemid on meile väga südamelähedased, terasesektoriga seotud probleemid hiljutised sündmused terasesektoris sunnivad meid mõtlema sellele, kuidas tugevdada meie terasetööstust ning terasetöötajate delegatsioonid on samuti meid Strasbourgis külastanud. me sooviksime näha konkreetsemat resolutsiooni, sest terasesektor on seotud ka meie Junckeri investeerimispaketiga ning me püüame Euroopa majandust muuta konkurentsivõim-, võimelisemaks, seetõttu ma leian, et tekst ei ole väga veenev terasesektori roll Euroopa Liidus peaks olema suurem. loomulikult loomulikult eh, me näeme erinevaid mõjusid, keskkonnadumpingut, eh, muid aspekte. Eh, Taranto juhtumiga tuleb samuti arvestada. suur tänu. kolleeg Taling. suur tänu, mina olen pärit Middlesbrough'st, Terase linnast, kus tuhanded töökohad on energiamahukas tööstusharus, kaasa arvatud terasetööstuses. kahe tuhande üheksandal, kümnendal aastal Äh, pingutasid meie inimesed vägagi, et terasetööstust päästa. me ei, see ei puudutanud ainult meie tööstust ja tööstusvarade säilitamist, vaid meil on vaja investeeringuid ka meie tööstuse kaasajastamiseks, meil on vaja luua töökohti jätkusuutlikus töös, tööstusharus, meil on vaja madala süsinikusisaldusega terasetööstust samuti keskenduti ähm, süsiniku ähm, püüdmise ja säilitamise äh, tehnoloogia äh, väljaarendamisele, millega loodi nelikümmend tuhat töökohta. ma toetasin tänast resolutsiooni, sest see saadab äh, liikmesriikidele ja komisjonile selge sõnumi, et me peame toetama seda tööstusharu ning lõpetuseks, lõppude lõpuks ellu rakendama ka Euroopa terase tegevuskava, aitäh! sõna saab kolleeg Tšefrida. ma sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et Vahemere olukorra arutamine on homme ning arutelu tuleb praegu katkestada selleks, et me saaksime valmistuda järgmiste punktide käsitlemiseks, kuid praegu annaksime kõigepealt sõna kolleeg Tšufridale aitäh, härra president. Euroopa terasesektor on endiselt äärmiselt oluline väga paljudes liikmesriikides ning seetõttu peab meie tööstuspoliitika pöörama sellele ka piisavalt tähelepanu see on äärmiselt oluline ka töökohtade loomise seisukohast, sotsiaalpoliitika seisukohast. et terasetööstuses töötab suur osa meie tööstustöölisest, töölistest ning teras on oluline nii hästi impordi kui ekspordisektori jaoks. meil on vaja kanda ka sotsiaalset vastutust. meie tööstusprogramm on äärmiselt tähtis, me ei saa rääkida alati ainult ettevõtjatest, vaid tuleb mõelda ka sellele, kuidas neid toetada, ettevõtjad viivad tootmist praegu Euroopast välja, kuid meil on vaja toetada tootmist Euroopas, meil on vaja arendada ka sotsiaalset dialoogi. suur tänu, järgmisena eh, saab sõna, eh, suur tänu, eh, proua Tšufrida, suur tänu ka selgituste eest, siin on, võtab kindlasti sõna ka volinik. järgmisena kolleeg Kappel. härra president, Euroopa terasetööstuses kadus möödunud aastal nelikümmend tuhat töökohta ning sellist kadu jätkub. kui me usume terasetööstuse juhi sõnu Austria terasetööstuse sest on meedias olnud väga palju juttu, eh, sest eh, tootmine viiakse üle USA-sse. see tähendab maksutulude eh, kadu, see tähendab ka seda, et me peame, et ettevõtted viivad oma tootmise üle ka kõrgete keskkonnamaksude üle. samas me peame keskenduma vähese süsiniku tootmisega, vähese süsinikusisaldusega terasetööstuse edendamisele praegune olukord on iseloomulik terasetööstusele kogu Euroopas ning samuti energeetikasektorile sektoris. Ameerikas on olukord täiesti vastupidine. Ameerika on panustanud taas industrialiseerimisele, Euroopa kahjuks ei ole sellega toime tulnud. seetõttu toetan ma algatust tänast resolutsiooni Euroopa terase tööstuse kohta ning ka komisjoni tegevuskava, mis on suunatud Euroopa taasindustrialiseerimisele, aitäh! Honorevole proua Arnatü. president, kallid kolleegid, veel kord äh, on, äh, oleme head kavatsused Brüsseli tehnokraatidele ohvriks toonud Prantsuse terasetööstuse olukord on äh, katastroofiline, tehased sulgevad uksi ja need üksikud tehased, mis alla on, alles on jäänud, neid ostavad ära India või Hiina ettevõtted. Äh, peaaegu nelikümmend protsenti on tootmine vähenenud äh, viimase kolmekümne aasta jooksul, samal nõudmine on kasvanud ja tegemist on Brüsseli aastakümnete pikkuse poliitika otsese tulemusena ka tolli lõivude kaotamisega Äh, Brüsseli poolt äh, välja pakutud meetmed, äh, mis üritavad olukorda parandada solvanguks sadadele miljonitele terasele töötajatele, kes on jäänud viimase kolmekümne aasta jooksul töötuks. lõpuks ometigi oleks vaja, et juhid viiksid ellu poliitikat, mis teenib rahvast ja mitte finantssektorit, aitäh. non mi pare che sia presente in aula l'onorevole bild neanche proua Pildi, Pillet ei ole, sõna saab kolleeg Brefin. aitäh. ma usun kindlalt, et meie majanduse taastumine sõltub vägagi tugevast töötlevast tööstusest ning Euroopa terasetööstus peab olema jätkusuutlik ning kasumlik osa sellest. ma olin ka kaasallkirjastaja sellele resolutsioonile, me küsime komisjonilt, mida nad on ette võtnud selleks, et toetada kõikides liikmesriikides seda võtmetähtsusega tööstusharu selleks, et kaitsta töökohti üle Euroopa Liidu. komisjon peab toetama ja kaitsma kõrgemaid sotsiaalseid, majanduslikke ning keskkonnastandardeid üle Euroopa Liidu. eriti tuleb koostööd teha meie sotsiaalpartneritega komisjon, komisjon peab ka silmas pidama seda, et meil on vaja kiireloomuliselt välja töötada äh, madala süsinikusisaldusega uuenduslik majandus, kaasa arvatud süsiniku püüdmine ja säilitamise süsteem. seetõttu kuul-, kutsun üles komisjoni välja töötama kõrge kvaliteetset, energiat tõhusat ja innovatiivset äh, tootmisprotsessi, et me toetaks kvaliteetseid töökohti äh, meie tööstuspoliitikas, aitäh. Tiene la palabra la señora López Belmejo. nüüd eh, saab eh, sõna kolleeg López Bermejo. Eh, suur tänu, härra president. meie toetame resolutsiooni, meie arvates on Euroopa tervisesektor praegu väga keerulises olukorras küsimus ei ole mitte ainult konkurentsivõimes, nagu suured fraktsioonid püüavad meid uskuma panna. Hispaanias on meil tegemist suurte rahvusvaheliste kontsernidega, kes ostavad ettevõtteid kokku. Need on traditsioonilised ettevõtted, kuid Euroopa poliitika raskendab olukorda meie piirkonnas kontsernid kuritarvitavad no, meie poliitikat, see poliitika on suurte oligopolide huvides, meie piirkond muutub vähem konkurentsivõimeliseks ning me näeme, et ei et siin on vaja teistsugust strateegiat. me peame püüdma eelkõige kaitsta töökohti selles piirkonnas. me peame püüdma tervisesektori muuta e, dünaamilisemaks. E, töötajad võitlevad oma õiguste eest, oma tuleviku eest, aitäh! aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Kinnitsi. E, aitäh, härra president. terrasesektor on Euroopas üks olulisemaid strateegilise tähtsusega sektoreid varasematel aegadel eh, on terasesektor olnud keskse tähtsusega, kuid ka praegu on tema roll väga oluline. Eh, seda peaaegu kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Eh, oma resolutsioonis kutsub parlament komisjoni üles terasesektorile rohkem tähelepanu pöörama, muutma seda konkurentsivõimelisemaks seda kõike järjest äh, kestva kriisi taustal terasesektorit äh, arendades ei tohi aga jätta tähelepanuta ka töötajate kaitset. terasesektor äh, peab jääma rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks, aitäh! järgmisena kolleeg Spiraki Okay. aitäh president mina toetasin seda resolutsiooni projekti sest soovisin toetada neid töökohti mida terasesektor euroopas loob kreekas elusinas magnesias ja thessalonikis näiteks ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ametlik statistika kreekas näitas et kahe tuhande seitsmenda aasta võr- ka võrreldes on viiekümne kaheksa protsendi võrra äh, vähenenud äh, terasesektori osakaal. kaheksakümmend protsenti vähenes äh, siseriiklik nõudlus, ehk siis me oleme jõudnud ka kuuekümne teise aasta tasandile. Kreeka import aga on vähenenud viiskümmend üheksa protsenti ja seda ainult kahe tuhande üheteistkümnendast neljateistkümnenda aastani. samal ajal pangakohustused peamise kolme peamise Euroopa terasetehase eh, eh, puhul on miljoneid eurosid väärt. olukord on selles sektoris dramaatiline, seetõttu on oluline, et me kasutaksime ära kogu oma potentsiaali selleks, et vähendada kulusid ning samuti eh, kulusid liikmesriikide jaoks. samuti tuleb tagada, et loodaks terasetoodetele mis on toodetud Euroopas, eraldi kaubamärk, aitäh! suur tänu! istung on sellega peatatud, jätkame kell kolm.